Euh, kallid kolleegid, tere hommikust! palun teil minna oma kohtadele ja alustame siis oma koosolekuga. otsin päevakorda. mis siin on? Alors, euh, nous oleme nüüd jõudnud punkti juurde kakskümmend üks, mis tähendab, et anname teile aru meie komisjoni delegatsiooni külaskäigust Hispaanias koordinaatorite palvel külaskäigu peamiseks eesmärgiks oli vaadata olukorda seal noorte tööhõive aspektist. see delegatsioon koosnes proua äh, Veronika Lope Fontanjest, härra Alessandro Serkasest, Need kaks olid siis äh, kvoodivälised delegatsiooni liikmed, proua Evelin Regner oli seal samuti ja proua Siiri Oviir. mina ise äh, olin selle delegatsiooni juhataja. Teil on ka kirjalik ülevaade sellest äh, visiidist ja seal on kirjas need isikud, kellega kohtusime. kõigepealt külastasime Albert St Martin de Porrese keskust, siis külastasime Onse sihtasutust, mis mm, tegeleb projektiga Visa Fondosa, tegemist on öö, äh, Äh, tööstusliku äh, värvimisettevõttega. Äh, seejärel külastasime kongressi tööhõivekomisjoni kohtusime riigisekretär Hidalgoga ja äh, härra Huertega, kes on haridusminister ning äh, ka ametiühingute ja tööandjate äh, liiduga. tegemist oli kriitilisel ajahetkel aset leidnud visiidiga ja võib-olla kolleegid, kes seal käisid, sooviksid samuti sõna võtta, kuid mina pean ütlema, et mind rabas Äh, see, kui palju huvi meie vastu tunti ja kõik see leidis aset äh, kontekstis, kus me teame, et Hispaania avalikkuse arvamus Euroopa Liidust on langenud. sellegipoolest äh, on, tuntakse Euroopa vastu suurt huvi seal ja kogu see meeleheite õhustik, mis valitseb noorte hulgas seal, seda saab lahendada just Euroopa tasandil. me äh, muidugi äh, kuulsime palju küsimusi, mis äh, puudutavad sisepoliitikat ja millele me ei soovinud vastata, kuid meile esitati palju küsimusi ka noorte garantii kohta ja selle lootuse kohta, mis sellest algatusest sünnib. mina rääkisin ka palju nendest põhjustest, mis ajendavad meie läbirääkimisi äh, eelarve küsimustes ja äh, püüame ka, äh, püüdsime arendada ka sotsiaalset dialoogi Hispaanias, tegemist on punktiga, kus on tõelisi raskusi ning kõik üritavad vastutust teiste õlule veeretada, kuid eh, tegemist on ühe riigiga eh, eh, teatud juhtudel siiski sotsiaalne dialoog toimib. me näeme, et praegu on siin lõhestatus üsna suur ja ma ei tea, kuidas Euroopa peaks siin sekkuma, kuid kui Euroopa toetab kehtestab teatud programme, selle asemel, et seada tingimusi, protsüklilisi tingimusi, siis ähm, ma arvan, et meil õnnestuks äh, sotsiaalset dialoogi edendada. Need olid siis need äh, märkused, mida tahtsin teha selle külastuse kohta kuid muidugi kutsun üles oma kolleege, kes selles delegatsioonis osalesid ja kes seal käisid, samuti sõna võtma. Veronika, palun. teen väga lühidalt. tõepoolest, ma arvan, et tegemist oli külaskäiguga, mis osutus väga huvitavaks. ma ei ole kunagi näinud enne nii palju ajakirjanikke, kes ootasid meie komisjoni esimeest, kui me tulime tööhõiveministeeriumist välja ja see näitab, et Hispaanias on tõeline huvi nende meetmete vastu, mis soodustavad tööhõivet ja mis aitavad noortel tööpuuduse probleemi ületada. ning see näitab ka, kui palju on lootust et Euroopa Liit annab neile abi. ma arvan, et tegemist oli positiivse reisiga. ja veel üks asi, mida tahtsin lisada, on rääkida äh, suhetest äh, Hispaania parlamendisaadikutega. kui me räägime siin demokraatiast, siis äh, ma arvan, et on oluline, et me suhtleksime rohkem liikmesriikide parlamentide ja nende saadikutega, et ähm, püüda läbi rääkida teatud meetmete üle. ma arvan, et üldises plaanis oli tegemist väga positiivse külastusega. aitäh, palun, Alejandro Serkas. jah, ka mina leidsin, et tegemist oli väga positiivse külastusega, tahtsin lisada ainult kommentaariks, et ma ei taha seda külastust muidugi maha teha, kuid paar päeva pärast külastuse lõppu leidis kohtumine ähm, valitsuse liikmete ja ametiühingutega ning eile Madridis loodi kontakte kongressi liikmetega ning me nägime maikuus tõepoolest, milline on nüüd pinge ja kui meil hästi läheb, siis võtab nõukogu tugeva algatuse ette juunikuus ja kui nad seda teevad, siis õnnestub ka mõned Hispaania mured lahendada. inimesed vaatavad lootusrikkalt Euroopa poole, kuid nad ei näe siit äh, lootust, lohutust tulemas. nii et ma arvan, et siin on võimalik edasi minna veel. esimees ütles, et lootust oli palju ja ma olen nõus, et Hispaanias on selline lootus, kuid ma ei taha, et inimesed jääksid frustreerituks, sest ähm, avalik arvamus võib järsult langeda ning äh, seal võivad tekkida tõsised äh, kokkupõrked, palju hullemad veel kui kevadel. ma arvan, et äh, meil on vaja rohkem majanduskasvu soodustada ja me peame äh, vältima olukorda, kus äh, olukord on keeruline ja sotsiaalseid konflikte on veelgi rohkem. aitäh. kas kellelgi on küsimusi või keegi vajab veel täpsustusi? Äh, Veronika Lope-Fontaniel on õige, tõepoolest ajakirjanikud katsid äh, seda sündmust väga olulisel määral ja Euroopa Euroopa sekkumine positiivses mõttes on väga oluline praeguses olukorras, kus noorte olukord Hispaanias on väga keeruline. nagu Alejandro Cercas ütles, on ju noorte algatus väga oluline ja nüüd on kell juba veerand üksteist. ja öö, äh, tahaksin koordinaatorilt küsida, kas me saame nüüd hääletama hakata või ootate veel äh, oma saadikuid? kas äh, võime alustada või ootame veel ühe minuti? viis minutit, ei, viis minutit on liiga palju, aga ühe minuti, kaks minutit võime oodata. kompromiss niisiis, lugupeetud kolleegid, kaks minutit, mis ei olnud päris viis, aga olid siiski rohkem kui kaks minutit. Äh, enne hääletama asumist äh, ütleksin kolleegidele, et need taotlused, mis esitati eile suulise tõlke suhtes, selle kohta. ütleksin ma et me tõstsime suulise tõlke kvaliteeti. tänu sellele on meil rootsi keel, kreeka keel ja portugali keel passiivsete keeltena, see tähendab, et saadikud võivad rääkida neid keeli, kuid nendesse keeltesse ei tõlgita. ning suulise tõlke peadirektoraat ei saanud rohkemaid keeli meile pakkuda, kuivõrd turul ei olnud rohkem tõlke. see on siis amet, millel on suur tulevik mitmete keelte ja liikmesriikide puhul. ja ma tänan sekretäriaati selle eest, tänu millele ähm, saame pakkuda keeli vähemalt mõnedele saadikutele. ja läheme hääletuse juurde, päevakorrapunkt kakskümmend kaks hääletame Ole Kristjansoni arvamuse projekti, see puudutab Euroopa Liidu noorsoostrateegiat aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist ja selle rakendamist. ja tegemist on siis arvamusega Kultuurikomisjoni raportile. muudatusettepanek üks, arvamuse koostajalt Evelyn Regner poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss A nelja fraktsiooni poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss B neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelja fraktsiooni kompromiss E poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss D, kes viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud edasi kompromiss F neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss G neljalt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss H neljalt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss I neljalt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kompromiss L neljalt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss J lõikes viis. mille on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud ja pärast lõiget viis kompromiss ka neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. pärast seda kompromiss M neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lõige kuus, kompromiss N viielt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lõige seitse, kompromiss O neljalt fraktsioonilt poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? hääletus on lõppenud. hääletas kolmkümmend kaheksa. kaks oli vastu, kolmkümmend viis poolt. õnnitlused raportöörile ça doit ressembler à un art du compromis nordique. see tundub olevat selle põhjamaine kompromissi vaim. ja oleme edasi päevakorrapunkt kakskümmend kolm. Jean Lamberti arvamuse projekt. kriisi mõju hoolduse kättesaadavusele kaits-, kaitsetute elanikkonnarühmade hulgas. tegemist lõige üks, muudatusettepanek viiskümmend viis, härra Becker, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, härra Beckerilt poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. neliteist poolt, kümme vastu, neliteist erapooletut, vastu võetud. viiskümmend üheksa, Milan Kavanos, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss A kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend viis, härra Becker, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, Birgit Sipel, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend üheksa, Jim Lambert, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss I kahelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromissi B kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. jah, Ryan Haaking inglisekeelne tõlge on pisut aeglane, ma ei jõua hääletada, mul on natuke kahju. For once, so don't complain if it goes too slowly, jah yeah?. nii et ma ei ole kunagi varem kaevanud. ma tean, ma tean. aga ma ei taha inglise keeles hääletust teha, seega ma pean pisut aeglasemalt tegema. Päära, nüüd seitsekümmend neli Jean Lambertit, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja tulles tagasi e, siin tehtud märkuse juurde, see tähendab seda, et isegi, isegi inglise keele rääkijad võivad olla ebasoodsas olukorras, hea küll, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sama lõike kompromiss E kolmelt fraktsioonilt poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. pärast lõiget seitset, kaks identset, seitsekümmend üheksa Jean Lambertilt ja kaheksakümmend, mille on esitanud Costello ja Sipel. panen hääletusele korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks Birgit Sipelilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige kaheksa, kaheksakümmend kaks Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksa, kaheksakümmend kolm samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kümme, muudatusettepanek kaheksakümmend neli, esitanud Birgit Sippel, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. pärast lõiget kümme muudatusettepanek kaheksakümmend viis, esitanud Pupakis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd lõige üksteist, kompromiss D, esitanud kaks fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kaksteist, kompromiss F kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss G kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse härra Bekkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend üheksa samalt poolt, vastu. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime üheksakümmend üheksa, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? üheksateist poolt, kuus vastu, neliteist erapooletut. selgelt vastu võetud. muudatusettepanek sada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada üks, samalt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaks, samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige kolmteist, kompromiss H kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. pärast lõiget kolmteist, sada seitse, Paul Murphy't, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige neliteist, kompromissi J kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss K kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. pärast lõiget neliteist muudatusettepanek sada neliteist, Paul Murphy, kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta harnessing the uninvested wealth kuni all in society. kes on pool, kes on esimese osa poolt ilma nende sõnadeta? vastu? vastu? erapooletuid. kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, teine osa langeb seega ära. ja sada viisteist seega, pubakiselt, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige viisteist, kompromiss L, kolmand fraktsioonilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. pära-, lõige üheksa naistekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kümme naiste õiguste komisjonilt, kes on poolt, vastu. kas te ei hääleta enam? kümme naistelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja muudatusettepanek sada kaheksateist, Paul Murphy, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. sada kaheksateist. kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu, vastu võetud äh, muudatusettepanek sada üheksateist härra Beckerilt koos suulise muudatusettepanekuga. keegi ei ole selle esitamise vastu, panen seega hääletusele selliselt muudetud muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime, sada üheksateist, kes soovis kontrolli? assistent ei pea, see, see pole assistendi ülesanne, seega või kontrolli, sada kakskümmend langeb ära seega. ja sada kakskümmend üks Philippe Boulan, Elizabeth Morin-Chartier, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend kaks langeb ära, panen hääletusele sada kakskümmend kolm kingakents, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend viis kingakents poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend kuus Minodora Kliveti poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend seitse Minodora poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa, sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige neli, naistekomisjon, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis naiste õiguste poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, naiste õiguste komisjon oli kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seitse, samad komisjonid poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kaheksa, samalt komisjonilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa, Boulan ja Morin Chartier poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend, Tatjana Štanoka, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kolmkümmend üks, Kinga Künts poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks, Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss M kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta and not to criminalize homelessness in their legislations, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kes on nende sõnade lisamiseks, lisamise poolt, vastu, erapooletuid pärast lõiget kaheksateist, lõige kaks naistekomisjon, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm, sada kolmkümmend seitse, Blinkevitš-Juute, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada nelikümmend, Becker, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. sada nelikümmend kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, üheksateist vastu, siis tagasi lükatud. kompromiss N neljalt fraktsioonilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud pardon, excusez-moi. Äh, eksisin, peame hääletama ka sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. vabandan esitaja ees. kompromiss N. hääletasime juba ja edasi sada nelikümmend kuus raportöörilt kahes osas inimese, esimene osa, kus on kustutatud sõnad to complement European ja lõpetada sõnadega economic development, kes on selle esimese poolt vastu, vastu võetud. Nende sõnade poolt, vastu. Te ju ei hääleta, kes on poolt? nii on parem, kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. kompromiss O suulise muudatusettepanekuga raportöörilt. keegi ei ole suulise muudatusettepaneku esitamise vastu, panen hääletusele kompromiss O muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viiskümmend Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viiskümmend üks härra Becker, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada viiskümmend kaks Becker poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada viiskümmend kolm Kinga Köns poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada viiskümmend neli Kinga Köns poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada viiskümmend viis samalt autorilt poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend seitse Paul Murphy poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek üks ja kaks äh, ja kaks on identsed, panen hääletusele poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kolm poolt vastu erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu erapooletuid viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, Kinga Könts poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, Mariann Haakenilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek üheksa, Birgit Sippel, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kümme, Jean Labertilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. edasi muudatusettepanek üksteist ja kaksteist, need on identsed. panen hääletusele koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist Emil Costellolt, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, Emre Costello ja Birgit Sipel, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ka edasi viisteist, Emre Costello, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. põhjendus A, muudatusettepanek kuusteist, Milan Kavanov, kes on poolt, era-, erapooletuid tagasi lükatud. seitseteist, Kinga Köns poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksateist ähm, sobib sellega kokku, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. naistekomisjoni A, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üheksateist Milan Kabanov poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend härra Pekkerilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend üks Philippu Laimaa Šefti poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss B neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus Silvana Rapti poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kaks identset muudatusettepanekut, kakskümmend seitse ja kolmkümmend üks, paneme hääletusele koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, siin Laberit poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend üheksa, Suuber ja Lõia Hikes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend, Minal Kablanov poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kaks Costello ja Siipel, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm Emel Costello poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. G naiste õiguste komisjonil, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud põhjenduses D muudatusettepanek kolmkümmend seitse, härra Becker, kes on poolt? kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kuus, Kinga Köns, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend seitse, raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud e,. põhjendus E kaks, kolmkümmend üheksa raportöörilt poolt vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend, Mariann Harkin poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, pärast seda nelikümmend üks Mariann Harkinilt, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, põhjendus F nelikümmend kaks Jean Labertilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nüüd muudatusettepanek nelikümmend kolm raportöörilt poolt, vastu erapooletuid vastu võetud nelikümmend neli samalt autorilt poolt vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend viis Bula Moranšavtsi poolt vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend kuus Milan Kabrnov kustutav, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss Q kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend kaheksa Jean Lambertit poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud nelikümmend üheksa Vidal Kabernos, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd kompromiss R neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. pärast seda muudatusettepanek viiskümmend neli Jean Lambertit, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, naiste õiguste komisjoni C, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud E samalt komisjonilt, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. H poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime. nii, aseesimees teeb ettepaneku kontrollida, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend vastu ase esimehe võit. Äh, põhjendus ka. lõige I, kes on poolt? naistekomisjoni ettepanek vastu. alustame otsast peale. lõige I, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige J, naiste õiguste komisjonilt poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige K, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja panen hääletusele kogu omaalgatusliku raporti. hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud poolt kolmkümmend kuus, üks vastu, kaks erapooletut. õnnitlused raportöörile. Nous en venons nüüd mm, mingem viimase hääletuse juurde täna hommikul. tegemist on resolutsiooni ettepanekuga täiskogule, mis puudutab komisjoni teatist sotsiaalinvesteeringute paketi küsimuses pärast lõiget üks kõigepealt muudatusettepanek kolmkümmend viis Alejandro Serkaselt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse on identsed, kontrollime, kolmekümmend viit, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu, vastu võetud kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse, kes on, mis on identsed, kes on poolt, hääl, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üheksa Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend Milan Kamnohilt, koos suulise muudatusettepanekuga sotsialistide poolt. kas suulise muudatusettepanekule on vastuväiteid, kui ei ole, siis hääletame muudetud muudatusettepanekut, kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud? lõige kaks, muudatusettepanek nelikümmend üks, Malika Benaraba Tuult, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. lõige kolm, kompromiss A eh, viie fraktsiooni poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolm eh, muudatusettepanek seitseteist Philip de Bakkerilt eh, koos suulise muudatusettepanekuga. siin ei ole vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule, nii et Äh, neljakümne seitsmes muudatusettepanek äh, muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid. pärast äh, siis lõige viis, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa Philipp de Bakkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige viis, nelikümmend üheksa samalt autorilt koos suulise muudatusettepanekuga kui ei ole vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule, siis kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige viis, muudatusettepanek viiskümmend Philipp de Bakkerilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kuus, muudatusettepanekud viiskümmend kaks, viiskümmend üks on, äh, viiskümmend üks on tagasi võetud, nii et viiskümmend kaks, äh, mis tuleb kustutada hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seega võime hääletada viiekümne kolmandat muudatusettepanekult Tšaba Öörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kui ei ole vastuväiteid, siis hääletame mm, seda muudatusettepanekut, kes on, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. pärast seda lõiges seitse, viiekümne neljas muudatusettepanek Alejandro Serkaselt poolt, vastu erapooletuid. tagasi lükatud. peatükk üks A viiskümmend viis Philipp de Bakkerilt, kes on poolt, vastu. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige üheksa, muudatusettepanek viiskümmend kuus Philipp de Bakkerilt, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend seitse samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend kaheksa samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viiskümmend üheksa samalt autorilt poolt, vastu, kontrollime, viiekümne üheksas muudatusettepanek kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. lõige kümme, muudatusettepanek kuuskümmend, Tšabaürilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige üksteist, kompromiss B koos nelja fraktsiooniga, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud lõige kaksteist, muudatusettepanek kuuskümmend neli Jean Lambertilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. E, muudatusettepanek kuuskümmend viis samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kuus samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, pärast seda lõige kolmteist kompromiss C kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd äh, lõige kolmteist, äh, muudatusettepanek suus seitsekümmend üks äh, Heinz de Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige neliteist kompromiss D neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige viisteist, muudatusettepanek seitsekümmend viis Philipp de Bakkerilt, koos suulise muudatusettepanekuga, kui sellel ei ole vastuväiteid, siis hääletame muudatusettepanekut seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige viisteist, muudatusettepanek seitsekümmend kuus, Malika Pene-Rabatult, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kuusteist, muudatusettepanek seitsekümmend seitse, Philip de Bakkerilt poolt, vastu, erapooletuid tundub, et see on vastu võetud, kui te soovite, siis kontrollime. kuid ma arvan, et see on vastu võetud. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu. see ei ole vastu võetud. siis hääletame seitsmekümne kaheksandat äh, muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid seitsekümmend üheksa Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige seitseteist, kaheksakümnes muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, lõige kaheksateist, muudatusettepanek kaheksakümmend üks Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, lõige üheksateist, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, lõige kakskümmend, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm Kinga Gönšilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, lõige kakskümmend üks, muudatusettepanek kaheksakümmend neli Tšabaöörilt, poolt, vastu, erapooletult, kontrollime. kontrollime kaheksakümmend nelja, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, see on tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaks, muudatusettepanek kaheksakümmend viis samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kakskümmend viis, muudatusettepanek kaheksakümmend kuus Alejandro Serkaselt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige kakskümmend seitse, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse Jean Lambertilt, kes on poolt? vastu. erapooletuid? tagasi lükatud. lõige kakskümmend seitse, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa samalt autorilt, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud peatükk neli, äh, äh, kaheksakümne üheksas muudatusettepanek, mis tuleb kustutada, Philipp de Bakkerit, kes on poolt, vastu. ja kontrollime. kaheksakümmend üheksa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu ei, see ei ole vastu võetud. vabandust, see on vastu võetud. vabandust, vaatasin, mis siin ära langeb. nii et äh, väga hea. seega lõige kakskümmend kaheksa, hääletus üheksakümmend, muudatusettepanek üheksakümmend Philipp de Bakkerilt samuti äh, tuleb see kustutada, kes on poolt, vastu, erapooletuid hääle, hääletame nüüd elektrooniliselt, palun. muudatusettepanek üheksakümmend. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud. seega üheksakümne esimene muudatusettepanek Tšaba Öörilt, vabandust, see langeb ära, nii et lõige kakskümmend üheksa, muudatusettepanek üheksakümmend kaks, Philip de Bakkeril, kes on poolt? vastu, erapooletuid üheksakümmend kaks uuesti, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige kolmkümmend, muudatusettepanek üheksakümmend kolm äh, inspektorilt. kes on poolt? vastu ja erapooletuid vastu võetud. lõige kolmkümmend üks, muudatusettepanek üheksakümmend neli Tšaba Öörilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, muudatusettepanek üheksakümmend kuus Jean Lambertilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksakümmend viis Marika Penerabatult, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, muudatusettepanek üheksakümmend seitse, samalt autorilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid. vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, kompromiss E neljalt fraktsioonilt, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, muudatusettepanek sada üks Heinz de Beckerilt. kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, kompromiss F viielt fraktsioonilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, kompromiss G neljalt fraktsioonilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse, muudatusettepanek sada kaheksa Heinz Beckerilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend seitse, muudatusettepanek sada üheksa Philip de Bakkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kaheksa, kompromiss H neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõige kolmkümmend kaheksa, muudatusettepanek sada kaksteist Heinz Beckerilt, kes on poolt, vastu, sada kaksteist kes on poolt? vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, lõige nelikümmend, muudatusettepanek sada kolmteist Alejandro Sergaselt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige nelikümmend kaks, muudatusettepanek sada neliteist Milan Kabrnohilt, kes, see on kustutamise muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nüüd siis kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, võetud äh, muudatusettepanek sada seitseteist Malika Peenerabatult, kes, mis on lisa muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Äh, nüüd muudatusettepanek sada kaheksateist Šabarilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige nelikümmend neli kompromiss J, neljad fraktsioonid, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud lõige nelikümmend seitse, muudatusettepanek sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek muudatus- äh,, Heinz de Beckerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige nelikümmend seitse, muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, Chaba Öörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige nelikümmend seitse samalt autorilt, kes on poolt, vastu, kontrollime saja kahekümne neljandat muudatusettepanekut, ma arvan, et see on vastu võetud. hääletamine on lõppenud. Äh, poolt äh, kakskümmend ja vastu viis, vastu võetud. lõige nelikümmend kaheksa muudatusettepanek sada kakskümmend viis Jane Lambertilt, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kakskümmend kuus on tagasi võetud, nii et lõige viiskümmend muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa Heinz Beckerilt koos suulise muudatusettepanekuga. kui vastuväiteid ei ole, siis hääletame saja kahekümne kaheksandat, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Ehm, viiskümmend kaks kompromiss kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Äh, kompromiss ka, äh, siis see oli tegelikult kolmelt fraktsioonilt. nüüd siis läheb hääletusele muudatusettepanek äh, sada kolmkümmend kaks ja Merkos Tellalt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kolmkümmend neli lõikest viiskümmend kolm Philip De Bakkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige viiskümmend kolm, muudatusettepanek sada kolmkümmend viis, mille on Kapnohilt, mida vist tuleks kustutada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus, Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu. kontrollime saja kolmekümne kuuendat hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu. tagasi lükatud. lõige viiskümmend kolm. Taane kaks, kompromiss L nelja fraktsiooni poolt, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud lõige viiskümmend kolm, Taane kolm, kompromiss M kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, lõige viiskümmend kolm, muudatusettepanek sada nelikümmend kaks Javerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige viiskümmend kolm, muudatusettepanek sada nelikümmend kolm Sergio Gutierrez Prietolt, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige viiskümmend neli, muudatusettepanek sada nelikümmend neli, Minel Kabrnohhilt. kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis Jabarilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Eh, nüüd esimene muudatusettepanek Alejandro Serkalt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend viis, muudatusettepanek kaks, Marika Penna-Rabatult, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kolm, Emmer Costellolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek neli, Alejandro Serkaselt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletuid sama moodi vastu võetud. põhjenduspunkt A, muudatusettepanek kuus Philip de Bakkerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek seitse, mille Kabrnoki, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, äh, vastu võetud muudatusettepanek üheksa samalt autorilt poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme Tšabairilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, ei, siin on liiga palju erapooletuid, seega see on vastu võetud mm endiselt põhjenduspunkt A, muudatusettepanek kaksteist Alejandro Serkaselt, kes on poolt? vastu? erapooletuid? Mm, ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist samalt autorilt, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. põhjenduspunkt B, muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. põhjenduspunkt C, muudatusettepanek viisteist, Malika Pene-Rabatult, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. põhjenduspunkt G, kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist Maliga Benarabatult, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist Milan Kabrnohilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kuid ma arvan, et, et see on vastu võetud kõik on ju hääletanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu. vastu võetud. seega ei ole enam siin ei miinimumpalka ega kvaliteetseid teenuseid. muudatusettepanek kakskümmend miljonit Kabrnohil, kes on poolt? vastu, erapooletuid. see on vist ka vastu võetud. Eh, võt-, ütleme, et see on vastu võetud. pärast muud-, põhjenduspunkt O, muudatusettepanek kakskümmend üks Philip de Bakrilt poolt. vastu, erapooletuid. vastu võetud kakskümmend kaks samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kolm samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend neli samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt B, muudatusettepanek kakskümmend viis Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kuus samalt autorilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt Q, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa Philip de Bacherilt poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend seitse äh, hääl-, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt Q, muudatusettepanek kakskümmend üheksa Sergio Gutierrez Prietolt koos suulise muudatusettepanekuga. kui vastuväiteid ei ole, siis hääletame muudetud muudatusettepanekuid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud põhjenduspunkt R, muudatusettepanek kolmkümmend Philipp de Bakkerilt, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? põhjenduspunkt D, kolmkümmend üks, mille on Kaabel Nohvit, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud? kontrollime kolmekümne esimest. hääletamine on alanud. Ehm, hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu. Ehm, see on tagasi lükatud. põhjenduspunkt U, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, samalt autorilt eh, kustutamismuudatusettepanek, kes on poolt? poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. põhjenduspunkt Y, muudatusettepanek kolmkümmend kolm Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ehm, muudatusettepanek kolmkümmend neli Manika Pena-Rabatult, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kolmkümmend neli poolt, kolm vastu, kolm erapooletut. täname kõiki, kes öö, eh, lubasid meil nende tulemusteni jõuda ja enne, kui lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, tahaksin juhtida koordinaatoride tähelepanu tingimustele, mille raames seda resolutsiooni plenaaris läbi vaadatakse, sellepärast et praegu on see ette nähtud esmaspäeva õhtuks ja eeldades, et esimeste konverents otsustab sisse viia plenaari arutellu juunikuu ülemkogu arvestades arutelu öö, arutelu Majandus- ja Rahandusliidu kohta, siis öö, mul on küsimus, kas fraktsioonide esindajad soovivad ühisarutelu selle resolutsiooni ja Äh, fraktsioonide resolutsiooni vahel. mina komisjoni esimesena teen teile selle ettepaneku fraktsioonidele. ja teie asi on siis, kas äh, seda toetada või mitte. nüüd läheme siis kahekümne viienda päevakorrapunkti juurde, kus ma pean teile aru andma äh, läbirääkimiste tulemusest triloogi raames, mis puudutab äh, lipuriigi äh, vastutust. kõik läbirääkimised triloogi raames äh, ei ole ühesugused, sellepärast et praegu selles olukorras saime läbirääkimised lõpule viia äh, kolme triloogi järel, muidugi selle reservatsiooniga, et Kooreper kinnitab seda lepet, milleni me jõudsime. siin on tegemist punktidega, mis on läbirääkimiste mandaadis, mis on antud parlamendile pärast hääletust plenaaril. tegemist on selle määruse rakendamisega ja inspektsioonidega ja me saime siin teha olulisi edusamme järelevalve äh, vastav- ja vastavusküsimustes, äh, vastavuse ellurakendamise äh, küsimuses seaduste puhul ning artikkel nelja puhul kus äh, personal saab olla nende äh, tõendamiste äh, läbiviijaks. komisjoni üldise ettepaneku põhjal saime neid artikleid täiendada ning palju muudatusettepanekuid, mis meie esitasime sertifitseerimise ja inspektsioonide kohta või ka äh, Äh, nüüd rakendamise, rakendamise kohta äh, lükati siiski tagasi. pärast äh, pikki arutelusid leppis nõukogu sellega, et leppe koopia sotsiaalpartneritega oleks äh, samuti äh, laevadel olemas. see ei huvita küll kedagi, aga see on väga oluline, me siin lõime suuri lahinguid, et äh, laevade personalil oleks õigus neid alustekste konsulteerida, kui neil on vajadus selleks laevadel. mis puudutab direktiivi rakendamisala, siis äh, Äh, tunnistasime, et on olemas tugev nõudlus äh, nõukogu poolt, et äh, kahesaja tonni, vähem kui kahesaja tonnised laevad ei oleks nende mehhanismidega, järelevalvemehhanismidega hõlmatud üks küsimusi, mis oli läbirääkimiste objektiks, oli see, millisel õiguslikul alusel see tekst üldse tu-, põhineb ja see omakorda defineerib võimaliku kohaldamisala. Te teate, et komisjon tegi ettepaneku mis oli rakendusettepanek äh, sotsiaalpartnerite leppe põhjal, äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni leppe põhjal. kuid meie ei tahtnud, et see nii oleks. nõukogu äh, tugines juriidilise probleemile ja ei tahtnud, et sellele leppele viidatakse. ainuke asi, millega nõukogu leppis, on see, et me saadame konventsiooni, viitame siin Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonile. võttes arvesse tehtud edusamm komisjoni raames, saime läbivaatamise klausli, mis sõltub lipuriigi vastutusest labor supplying'u all. tegemist on siis äh, värbamis- äh, ja koolitusettevõtetega, äh, mis koolitab laevade personali. Need olid siis need väga viljakad läbirääkimised, ma loodan, et nad mõjutavad rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooni rakendamist ja või ma loodan, et meil on siin võimalik mitmes valdkonnas edasi liikuda. me oleme nüüd selle punktiga siis ühele poole jõudnud ja annan sõna meie raportöörile Juta Steinrückile, et ta annaks meile ülevaate läbirääkimistest nõukoguga, mis puudutab öö, äh, sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogrammi viimase triloogi põhjal, mis leidis aset kahekümne kolmandal aprillil. me teame, et me ei teame, et praegu ei ole need läbirääkimised veel lõpule jõudnud. Jüta, Jüta Steinrück, palun. Ja, ich hatte ja bereits, ich glaube in der letzten Sitzung äh, aitäh, proua esimees. eelmisel koosolekul ma juba andsin teile ajakohastatud teavet, mis seisus me läbirääkimistega oleme. nagu ma juba ütlesin, et nõukoguga tehtavad läbirääkimised on praegu ummikusse jooksnud saan ütelda vaid seda, et me läheme läbirääkimistega edasi järgmisel nädalal, sest kõik osapooled on avaldanud huvi selle vastu, et nad tahavad Iiri eesistumise ajal selle teemaga lõpule jõuda ning me loodame, et nõukogu ehm, siis läheneb meie seisukohtadele, variraportöörid, mina ise ning samuti ka esimees, proua esimees saavad kokku järgmisel nädalal selleks, et vaadata üle, milliseid kompromisse me oleme valmis tegema ning see on minu poolt kõik. Euh, suur tänu. tõepoolest äh, pärast seda läbirääkimiste katkemist, äh, millest äh, me oleme siin juba raportööriga rääkinud, võeti uuesti siiski kontakti, te mäletate, et pärast läbirääkimiste katkemist oli meil kokkulepe läbirääkimiste meeskonnaga, kes pidi saatma suursaadikule kirja, eh, mis pidi välja tooma meie pettumuse läbirääkimiste katkemise üle ning eh, pidime seal kirjas välja tooma terve rea punkte, mm, mis siis läbirääkimiste edenemist takistasid, tegemist oli delegeeritud õigusaktidega, siis suursaadik võttis kontakti eriti ähm, ametivõimudega, eriti just Klaus Leenega ja öö, äh, delegeeritud õigusaktide küsimuses äh, on öö, äh, ka teised läbirääkimised takerdunud, eriti just Erasmuse asjus, seetõttu on oluline hakata neid asju harutama või vähemalt öö, et meil oleks vähemalt mingisuguseid häidusid CFP paketi raames. pärast kontakti härra Leenega soovis suursaadik äh, kahepoolsel alusel ja mitteametlikul alusel äh, pidada arvamuste vahetust ja see leidis aset üleeile. pärast seda arvamuste vahetust moodustasin läbirääkimiste meeskonna, et me saaksime uuesti uuesti nõukogu läbirääkimisi alustada, see peaks leidma aset viiendal juunil. loomulikult anname teile teada eh, selle tulemustest. kas kellelgi on midagi öelda selle punkti kohta? palun, Marika Benarabatu. Euh, jah, ma kinnitan, ma olen variraportöör kolmepoolsetel kõnelustel nime üle veel siin vaieldakse. kuidas seda nüüd täpselt nimetada ja siin oleme samas tupikus delegeeritud aktide osas. me oleme selle küsimuse edasi lükanud, kokkulepet ei ole. ja mul on küsimus, mis puudutab siin problemaatilisi küsimusi delegeeritud aktide osas. kas on veel küsimusi, mis võiksid olla probleemiks. sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogrammi osas. raportöör andis meile aru viimati, kui see küsimus oli meil päevakorras. ja hetkel meil ei ole probleeme sõnastusega ainus asi on see, et delegeeritud aktide küsimusel on oluline mõju tervikule. seda enam, et see programm on suhteliselt veider programm. Äh, nime küsimusest me juba rääkisime. ja muide, psi ei olegi enam õige nimi ja küsime, küsime raportori käest, mis see päris nimi nüüd on siis, see ei ole enam BSCI, aga ah, nüüd see on juba easy. Ah, easy on ikka parem kui psi, eks ole. ehk siis easy. nii et easy'ga seoses asjad ei ole veel väga easy'd. sest äh, arutelu delegeeritud aktide üle mõjutab seda, äh, milline saab olema eelarveline jaotus, nende kolme äh, telje, milleks on siis mikrofinantseerimine, progress ja EURES, nende kolme vahel. ja teisalt meie jaoks on ikkagi üks väga põhimõtteline küsimus, mis on seotud äh, delegeeritud aktide sisuga, ehk siis mida teeb komisjon rahaga, mida talle on usaldatud ja ma lisaksin veel ühe mõõtme nüüdsest on komisjon pannud lauale ja see on väga, see on väga, väga märgiline tegu, tuginedes ülemkogu ettepanekutele, mis tehti seitsmendal, kaheksandal veebruaril siis viisi, kuidas jaotiste, eelarve jaotiste kaupa kogu eelarve jaguneb ja kui me vaatame seda jagunemist ja see ei, seda ei tehta mitte selle põhjal, mida parlament on soovinud, vaid selle põhjal, millised on ülemkogu järeldused, siis tulemus on see, et praegune SI programm äh, taas kajastub alles aastal kaks tuhat kuusteist, kus on taas olemas eelarvelised vahendid. ja täna hommikul muuseas eelarvekomisjon korraldas kuulamise härra Levand, Levandovskiga selleks, et arutada seda, kuidas eelarve peatükkide vahel vahendeid jaotuvad ja kuidas komisjon seda esitles ning meie eelarvekomisjon kutsus kohale erinevate komisjonide esindajad, ma ei tea, kus teised olid, mina olin kohal. ja teie nimel võtsin ma seal ka sõna just selles küsimuses. ja kuna ma sellest siin juba räägin, siis ma võin ka öelda, et ma võtsin ka sõna kahes äh, muus küsimuses. esiteks abi kõige enam puudust kannatavatele ja teiseks ähm, Youth Employment Initiative osas, kus kõik räägivad front-loading ust täna, kuid kus äh, sellest ei tehta vajalikke järeldusi. niisiis, äh, see oleks minu aruanne selle kohta, mida ma teie nimel rääkisin. kuid nüüd vastuseks äh, Malika täna Matu küsimusele, võib-olla raportöör räägiks läbirääkimistest, kõige raskematest äh, küsimustest või, või vastate küsi-, otseselt küsimusele, et millistes küsimustes me siis saime, mida me tahtsime, proua raportöör? jaa, me oleme ähm, <clears throat> bisher ähm.... aitäh me jõudsime täieliku kokkuleppeni esiteks äh, nende programmi telgede osas või tegevussuundade osas Eurose puhul, kuid äh, noorte tegevussuund ei ole praegu veel kaasatud. on äh, mõningaid horisontaalseid küsimusi, mis on veel lahtised. näiteks strateegiline nõuandev kogu. see ongi praegu asjade seis hetkel. ning viimasel trialoogil tegime me ettepaneku läbirääkimispaketi osas, mis kaasas väga palju erinevaid teemasid see oli siis nüüd enne, kui nõukogu lõpetas läbirääkimised, nii et äh, me vaatame, mis me nüüd uuesti läbirääkimistele viime ning äh, siis vaatame neid lahtiseid küsimusi, vaatame järgmisel äh, koosolekul, järgmisel nädalal, viiendal juunil. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna selles küsimuses? ehk siis pärast viiendat juunit teeme kokkuvõtteid. kutsun kolleege üles kasutama võimalust siin rääkida kõikvõimalikest küsimustest, siis me ootame nüüd praegu voliniku saabumist. ja me oleme täpselt oma ajakavast kinni pidanud, kuid volinikul on veel meie majas tegemisi ilmselt, nii et ta ei ole veel kohale jõudnud, ma kutsun teid üles mitte ära minema. ja teeme väikese pausi, kuid ärge ära minge Euh, niisiis, lugupeetud kolleegid, äh, asugem uuesti kohtadele. ja kõik, kes siis äh, ja mul on kahju, et mõned äh, lahkusidki pausi ajal ja annaksin sõna volinikule selleks, et ta räägiks ähm, institutsionaalsetest suhetest, mis meil on komisjoniga struktureeritud dialoogi raames, kus me räägime tööhõivest, sotsiaalsest, sotsiaalküsimustest ja sotsiaalsest kaasatusest. ja eriti meil on tegemist praegu ametiaja viimase aastaga. me just tööhõivekomisjonis võtsime vastu resolutsiooni, mille me koostasime tuginedes teatisele, mille eest vastutavaks on tema sotsiaalsete investeeringute pakti raames ning et see, seda resolutsiooni arutatakse järgmisel täiskogul juunikuus Strasbourgis. härra volinik, annan teile sõna viieteist minutiks, nagu tavaliselt, ligikaudu. see on küll liiga pikk viieteist minuti jaoks teil siin. Teil on sõna, härra volinik tere hommikust, proua esimees, lugupeetud liikmed, ma tänan teid äh, selle võimaluse eest äh, arutada teiega väga palju erinevaid teemasid, nii nagu me tavaliselt ju teeme. ning sissejuhatuseks ma tahan esile tuua seda, et viimasel ajal on, ajal on komisjon väga sageli pidanud minema kaugemale sellest, mis on alguses paika pandud, selleks et äh, vastata praeguse kriisi väljakutsetele. minu portfoolios on ühe aasta sees antud välja noorte tööhõivepakett ning sotsiaalne sotsiaalinvesteeringute pakett selleks, et äh, sotsiaalpoliitikate tööhõivet tugevdada ning kindlasti ei ole sellega kõik veel lõppenud, sest praegu me tegeleme väga aktiivselt osalemas äh, selleks, et üles ehitada ähm, äh, majandus- ja rahaliit ning vaadates neid tulemusi, mis on meie jõupingutustel, see kõik sõltub sellest, milline on praegu see majandus- ja rahandusraamistik ja majandusjuhtimine Euroopa Liidu sees. Lähen edasi nüüd järgmises äh, järjekorras, selgitamaks teile, kuidas me rakendamisega tööd teeme, nende ettepanekute rakendumisega, millest ma teile räägin, ning äh, samuti annan teile ülevaate sellest, äh, mida me kavandame järgnevaks perioodiks. mis puudutab tööhõivepaketti, siis äh, siin me oleme kolm sektorit välja tõstnud, kus, millega me tahame mm, töökohtade kasvu parandada ning meile tundub, et ka sinna me peaksime keskenduma. ning siin on olnud väga palju konkreetseid samme äh, tehtud iCity äh, Jobs, kus me tahtsime ka digitaalseid töökohti luua ning me kaasasime sellesse projekti ka president Barroso ning äh, ennekõike on siinkohal tegemist sellega, et me tahame, et ettevõtted ja sidusrühmad äh, äh, haridusse ja tööhõivesse oleksid kaasatud ning ka jõupingutusi teeksid selleks, et töökohti luua ning et kõiki neid lubadusi, mis on üheksateistkümnendal, kahekümnendal juunil digitaalagenda vastuvõtmisel arvestatud, meil on ainult siis need paar nädalat selleks aega. roheliste töökohtade puhul me oleme võtnud arvesse erinevaid tegevusi ning äh, me avaldame teatise online äh, juunikuu esimesel poolel ning samuti leiame me, et roheliste töökohtade jaoks on praegune programmiperiood strukturaalfondide puhul äärmiselt oluline küsimus, me peame need omavahel siduma, tegema mitte ainult läbi lubaduste, ja koostöö kaudu, millega saab tegutseda, vaid samuti me peame saama rahastamist nendele projektidele Euroopa Liidu fondidest. tervishoiuga seotud küsimused, pilootprojektid äh,, ning äh, oskused selleks, et Euroopa Liidu krediidisüsteemi parandada ka vanurite hooldamisesse, sai alguse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jaanuaris. see kestab äh, kaks aastat ning sellega tahetakse selles konkreetses sektoris puudujäägid kõrvaldada ning komisjon toetab ühismeedet selles valdkonnas. samuti komisjon on, on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembris algatanud Euroopa Liidu eh, tööoskuste algatuse selleks, et eh, meil oleks võimalik eh, luua rohkem töökohti. ning me loome ka uue Euroopa oskuste, tööoskuste paketi niimoodi, et meil oleks võimalik noori tööturule eh, tuua liikuvust parandades, mitte et nad ei, et nad ei näeks ainult võimalusi teistes liikmesriikides, vaid et neil oleks ka lihtsam eh, haarata kinni nendest eh, võimalustest ja et nad teaksid ka oma õigustest rohkem kui minevikus ning see ka jõustamisdirektiivi kaudu oleme me seda üritanud äh, parandada. sotsiaalinvesteeringute pakett võeti vastu just hiljuti Iiri presi-, eesistumise ajal ning eile te nägite, et komisjon äh, kasutas ära seda uut lähenemist, mis meil on sotsiaalinvesteeringute paketile ning tegi seda väga mitme erinevate liikmesriikide riigipõhiste soovituste kaudu ning ähm, komisjon soovib äh, mai alguses korraldada sotsiaalinvesteeringute paketi kohasse konverentsi, kus tutvustatakse erinevaid ideid, näiteks äh, knowledge bändi loomine, selleks et tõhustada avatud koordineerimismeetodit, selleks, et liikmesriigid omavahel koostööd teeksid sotsiaalpoliitikate valdkonnas ning ma ootan suure huviga selle teema arutamist teiega, et seda teha üksikasjalikult ja juba eh, siis juunikuus. juunis samuti ilmselt võtame vastu uued soovitused eh, roomade integratsiooniks kaks aastat tagasi võttis eh, komisjon selle strateegia vastase raamistiku vastu ning ka soovitused riiklike programmide kohta ning praegu oleks õige e, hetk vaadata, kuidas neid kavasid rakendatakse ning seda on võimalik teha nende uute soovituste kaudu, millega e, me teeme tihedat koostööd Vivian Reidinguga, kes on komisjoni asepresident ning taaskord ma pean rõhutama seda, et e, see on viinud siis riigipõhiste soovitusteni viie liikmesriigi puhul kaasa arvatud Tšehhi Vabariik, kus me keskendume haridussüsteemile, kuid ka teiste liikmesriikide puhul on soovitused olemas, need on palju üldisemad soovitused. see on äärmiselt oluline ka Sotsiaalfondi kavandamist ja teiste Euroopa Liidu fondide kavandamist silmas pidades, eriti Ungari, Bulgaaria, Rumeenia ja äh, Slovaki Vabariigi puhul. eduaruanne mis puudutab strateegiate rakendamist, tehakse varsti, seda tehakse liikmesriikide aruannete põhjal, selleks, et korrigeerida vigasid, kui neid leitakse ning samuti üritame siis jõuda edasi rakendamisega. ning see on äärmiselt oluline minu arvates, et asepresident Reding ja mina teeme head koostööd, võttes arvesse mõlemaid äh, mõõtmeid ähm, roomade tõrjutuse, tõrjumisküsimustes, et võetakse arvesse nende õigusi ning vaesus, äh, mis on roomade kogukondades äh, oleks arvesse võetud, et nendele oleksid tagatud ka elamuasemed ning ligipääs tervishoiuteenustele. daamid ja härrad, kindlasti te teate, et viimasel ajal oleme väga palju jõupingutusi teinud selleks, et noorte tööhõivet parandada. mina isiklikult olen väga uhke selle üle, et komisjon on välja tulnud viiendal detsembril algatusega noorte tööhõive strateegiapakett ning et see on läi-, siis päädinud veebruari lõpus nõukogu järeldustega ning veebruarist alates oleme me töötanud käsikäes liikmesriikidega, samuti ka sotsiaalpartneritega, selleks et valmistada ette noortegarantii rakendamine ning kui võimalik, kiirendame kogu projekti noortegarantii puhul. Prantsusmaa minister selgitas eile, et üheksas piirkonnas on praegu ettevalmistused juba sel aastal, et noortegarantiid kasutusele võtta. no see praegu on sissejuhatav pilootprojekt käimas noortegarantii alal ning on olemas väga head plaanid äh, selleks, et äh, võtta kava, võtta kasutusele riigiülene kava. me ootame Prantsusmaalt väga paljud järgnevatel aastatel, kuid minu poolt noorte garantii jõustamine on mõistagi üks prioriteetidest. kindlasti te teate seda, et noorte tööhõivepakett eh, ei puuduta ainult, eh, ei ole ainult noorte garantii, vaid seal on ka teisi algatusi juuli alguses algatame me Euroopa Alliansi eh, Äh, praktikandi äh, kohtade jaoks selleks, et äh, suurendada praktikantide mm, kohtade arvu, see on üks oluline aspekt, aga me tahame ka kvaliteeti parandada, vaadata arvesse paremat praktikat ning parem, õppida parematest, parematest süsteemidest, selleks et see oleks et seda oleks kõik võimalik siis selliseks kahetasandiliseks haridussüsteemiks muuta ning seetõttu seda programmi eh, algatatakse Leipzigi linnas, see on ka üks põhjuseid. praktikantide kavad eh, tahame me detsembris, eh, selle aasta detsembris siis võtta kõik juba vastu, sotsiaalpartneritelt me oleme palunud panustada sellesse projekti ning osaleda läbirääkimistel. praegusel hetkel on neil teised prioriteedid, koostööd ei toimu, kuid komisjon kindlasti samuti üritab selle kvaliteetraamistiku selle aasta sees vastu võtta. noorte tööhõivepaketi neljas äh, sammas on liikuvus. liikuvust tuleb toetada, kuid eriti just noores, noorte liikuvust, nemad ise on ju liikuvad, nad on valmis teises riigis tööd otsima, kui nad oma riigis seda ei leia ning meil on ka väga palju algatusi ja tegevusi äh, ettevalmistamisel või juba käimas selleks, et toetada liikuvust. ennekõike keskendume me sellele, et EURES tugevdada ning komisjon on praegusel hetkel töötamas uue EUROSE portaali versiooni kallal. me üritame muuta seda tõhusamaks ja süstemaatilisemaks et seda oleks lihtsam äh, kasutada ka äh, riigiametite poolt. seitsmeteistkümnendal juunil loodetavasti võtab äh, komisjon vastu siis soovitused parlamendi ja nõukogu otsuse riigi ametite kohta ning see saadetakse parlamendile arutamiseks Leedu eesistuja äh, istumisperioodil, me oleme üritame liikuvust äh, edendada ning äh, siis oleme paika pannud äh, eesmärgipärased liikuvuskavad, samuti on võetud, võetakse siis, tegeletakse sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogrammiga ning õigusloomeliselt oleme vast-, võtmas vastu direktiivi selle, direktiiv võeti vastu aprillis ning sellega üritatakse paremini rakendada e, Euroopa Liidu õigust ning teha ka seda, et e, Euroopa, et töötajad oleksid teadlikud oma õigustest kui Euroopa Liidu sees ähm, kindlustatud isikud ähm, liiguvad, siis selle kohta me oleme äh, te-, loomas mõjuhinnangut äh, ning äh, selle tulemused saavad teadaolevaks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel, esimesel poolel ning me vaatame siis, millised on, millised on need ähm, sotsiaaltoetustega seotud aspektid erinevates liikmesriikides, kohustuslik äh, kolm kuud, äh, mille sees siis äh, sotsiaaltagatised on olemas, kui inimene soovib otsida tööd teises liikmesriigid. daamid ja härrad, oma sissejuhatuses ma rõhutasin seda, kui oluline on kõigil jõupingutusi teha Majandus- ja Rahaliidu äh, teostamiseks. peab ütlema, et komisjon on töötamas välja teatist äh, majanduslike ja sotsiaalsete aspektide osas ning juunis võetakse see vastu just enne ülemkogu, mis on siis järgmisel kuul mõistagi võtame me arvesse soovitusi, mis tulevad, tulid siis äh, täiskogul välja, Olli Rehn tõi välja mõningaid, mitmeid aspekte sel teemal, kahjuks mina sellel täiskogul ei saanud viibida. ning äh, sotsiaalmõõte kaasamine äh, Euroopa majandus- ja rahandusliit on ülioluline, selle abil on võimalik liikmesriikidel võimalus pehmendada asümmeetrilisi šokke ning äh, vältida siis seda, et tööhõivekriis ja sotsiaalkriis suureneks. on olemas ainult üks rahanduspoliitika kõigi jaoks Majandus-Rahandusliidus ning fiskaalpoliitikad on praegu palju paremini koordineeritud kui varem ning seega on meil ka fiskaalpiirangud äh, kõikides liikmesriikides. ning äh, see dünaamika, mis, äh, mis majanduskasvu suurendab, saab parema kõlapinna, kui liikmesriigid oma poliitikaid ja fiskaalpoliitikaid kohalikul tasandil paremini tõhustavad. kuid tööhõive ja sotsiaal küsimused võivad mõjutada negatiivselt ähm, majandus- ja rahandusliitu, eriti just nõudluse vähenemisega, poliitilise ebastabiilsuse kaasatoomisega ning see võib kõik mõjutada ka oma juhtimist. seega on minu arvates äärmiselt oluline juba varakult äh, tegeleda sotsiaal- ja tööhõive küsimusega ning üritada äh, leida liikmesriikides parimaid lahendusi, sest vastasel juhul äh, rahandus liidu, liit võib olla aastaid äh, tasakaalust väljas, äh, mis tähendab siis seda, et äh, meil on madal majanduskasv ähm, ning ühtekuuluvus on äärmiselt keeruline kõik peaksid, need mõõtmed peaksid olema kaasatud. ning majandus-rahandusliitu saab võtta vahendina selleks, et tegeleda tööhõive ja sotsiaalküsimustega ning väljakutsetega, selleks et liikmesriikidel oleks võimalik sotsiaalset ühtekuuluvust parandada. ning mina tahaksin, et järelevalvet tugevdataks Euroopa Liidu poolaasta raames ning me peame paremini e, tööhõive ja sotsiaalküsimused kaasama üleüldisesse poliitilisse maastikku ning me peame tagama seda, et kõik liikmesriigid on võtnud kasutusele tõhusa tööhõive ja sotsiaalpoliitika. see tähendab ka seda, et me peame koordineerima neid poliitikaid palju paremini, kui me seda siiamaani oleme teinud ja sellele me ka keskendume ning mul on väga hea meel nendest teemadest teiega ka edaspidi rääkida. minu aeg on nüüd vist otsa saanud, kuid tahan ütelda seda, et lisaks sellele, mis ma siin olen välja toonud, on meil ka väga palju teemasid päevakorras tööõiguse alal näiteks, ähm, turvalisuse, tervishoiuga seotud küsimused, nii et ma väga hea meelega vastan teie küsimustele nendel teemadel, millest ma mainisin, aga te võite ka teisi küsimusi esitada, aitäh! suur tänu ja tänan ka selle eest, et jätsite kolleegidele aega sõnavõttudeks ja küsimuste esitamiseks kõigepealt saab sõna Tšaba Ööri ja siis Aleksandro Serkas. sõnavõtjate nimekiri on pikk, nii et ma paluksin, et kõik ähm, teeksid võimalikult lühidalt. suur tänu, proua esinaine. mul on au tervitada härra volinikku. ja ma ei arva, et ongi vaja kommenteerida tema poolt öeldut. ma tänan selle teabe eest. mõned küsimused siiski. kuidas, milline on olukord tööaja direktiiviga? millal teete ettepanekud pensioniõiguste kaasaskantavuse kohta? ning romade integreerimise osas. millal pakute meile midagi käegakatsutavat selles osas välja? härra volinik, tahaksin ka teada, kas ähm, teie võimalikud algatused ähm, nende osas ma tahaksin teada, need, mis on teil kavas enne septembrikuud või enne ametiaja lõppu. tänan ja Alejandro Serkas, loodetavasti teete sama lühidalt ja siis Jim Lambert. suur tänu, härra, suur tänu, härra volinik, suur tänu, härra proua esinaine. me oleme siin jõudmas ühe tsükli lõppu ja meie koosolek tähistab seda parlament ja järgmisel aastal ilmselt ei olegi meil enam võimalust sellest rääkida, meil on siis ees juba teised asjad, vähemalt paljudel meie seast. et mis siis on jäänud meil veel teha aastal kaks tuhat kolmteist, enne kui me lõpetame selle tsükli. härra volinik, ma rääkisin mitte ainult teist, vaid komisjonist tervikuna, kui me vaatame teile esitatud küsimuste nimekirja siis me näeme, et te olete teinud väga suuri jõupingutusi. kuid võib-olla komisjoni, see on komisjoni süü, aga tulemusi on vähe. meie ametiaeg lõpeb ja paljud ja, ja me oleme teinud palju mitteseadusandlikku tööd, on palju töödokumente, seminare ja muud taolist. kuid kui me nüüd teeme kokkuvõtteid ja vaatame, kas on midagi olulist ära tehtud, siis mit-, eriti mitte midagi. muidugi mõned kuud on jäänud ja võib-olla komisjon äh, suudab välja töötada ajakava, et vähemalt üks osa lubadustest äh, ellu rakendataks. meil on veel suured ootused oma, parlamendi omaalgatuslik raport, mis puudutab restruktureerimist, rahandus ja majandus ja rahaliidu sotsiaalne mõõde, sotsiaalteenused, üldhuviteenused, pole samuti pole direktiivi. lihase ja luustikuhaiguste osas, kantserogeensete ainsete osas, palju on lahendamata probleeme ja, ja lähetustöötajate direktiivi osas meil on palju probleeme ja palju Euroop-, me peame ütlema Euroopa töötajatele, et Euroopa sotsiaalagenda ei ole veel teostunud. eelmise nädala kolmapäeval Euroopa Parlament tõdes, et, er-, et Olli Rehnil puudub igasugune sotsiaalne tundlikkus, palju sotsiaalseid reforme on välja pakutud, kuid suurte sotsiaalprobleemidega ei ole tegeldud. mis ometi peaksid olema sama tähtsad kui suured majanduslikud väljakutsed. härra volinik, kuulasin huviga ja lootusega teie sõnu, nii et ma loodan, et teie, teie tegevus saab olema meie lootuste kõrgusel, ma kardan, et nii see olema ei saa ja sellisel juhul on meie ees väga tõsine probleem. sest me oleme äratanud äh, kodanikes suuri ootusi ja lootusi. kõik äh, on mõistnud, millised on uued väljakutsed Euroopa ees, kuid ma kardan, et, et sellest tekib ainult frustratsiooni, härra volinik, see arutelu on äärmiselt tähtis ja järelejäänud aja jooksul tahaksin teile öelda, et me oleme väga mures komisjoni tegevuse üle, sest ma ei näe siin sotsiaalset mõõdet. eelarve on tähtis, kuid te rääkisite väga palju tööturu reformidest, pensionireformidest, härra volinik. suur tänu ja siis palun, et palun äh, kõigepealt Siim Lambert ja siis volinik vastab suur tänu. me muidugi tervitame rohelisi töökohti ja muud taolist ja mina tahtsingi ka mõned küsimused esitada nagu Alejandro Serkas äh, luustiku ja lihaskonna küsimuste kohta äh,. fraktsioonid ja variraportöörid on sellega tegelenud. me ootame, et sellest ka midagi tuleks, nagu ootaksime Godot. mind huvitab ka rakendamise direktiiv, mis on seotud vaba liikumisega, mis on äärmiselt tähtis algatus. ma tahaksin teada, kas te võiksite kuidagi kommenteerida praeguseid äh, läbirääkimisi vaba liikumise osas? kuidas äh, täielikult rakendatakse juba olemasolevaid reegleid sotsiaalkindlustuse osas Euroopa Liidu kodanike poolt. nelja ja liik-, nelja liikmesriigi küsimus, millel on väga tähtis mõju Rooma stra-, Roomade strateegiale ja kuidas need kaks asja kokku äh, on seotud. Teie nägemusest tänan. niisiis, volinik, annan teile sõna, kuid on veel tulemas palju teisi küsimusi <clears throat> Um, jah, aitäh, sel juhul ma pean andma teile väga lühikesed vastused, aga ma üritan seda teha. nagu te teate, siis ähm, meil on sotsiaalpartneritel läinud väga kaua aega direktiivi mõistmisel, et nad ei jõua kompromissile ning komisjon on äh, mõelnud seda, selle üle järele, kuid ametlikult ei ole midagi veel otsustatud. tundub aga, et, äh, et aega on väga vähe selleks, et midagi veel teha, kuid kindlasti me peame midagi tegema. me peame võtma vastu mõjuhinnangu praeguse direktiivi kohta, enne kui äh, edaspidiseid samme on võimalik teha ning ka äh, samuti me peame tagama seda, et praegust direktiivi ka rakendataks eriti just tervishoiusektoris, äh, meil on riikidega väga tihedad dialoogid olnud äh, Iirimaa näiteks, kus on need küsimused, ähm, küsimused äh, esile tekkinud äh, ülekandmise suhtes, me oleme üsna lootusrikkad, me oleme edusamme saavutanud ning järgnevad nädalad võivad olla sellised, kus me jõuame kompromissini liikmesriikide vahel. ning see oleks EIRi eesistumise ajal üks väga oluline samm, et me selle dokumendiga lõpule jõuaksime, soovime Iiris eesistujale eh, edu maratoni viimastel meetritel. roomade integratsioon ning uute soovituste vastuvõtmine koos eh, mõjuhinnanguga on tulemas järgmisel kuul ning äh, see aitab kaasa ka äh, kavandamist ja rakendamist, mida peab äh, ajakohastama ning seda me alati ju räägime, kui oluline see on Roomade integratsioonistrateegia juures. me peame jõudma parema koostööni ning selles mõttes on meil praegu uued ootused, uus periood nii komisjonis kui ka nõukogus ning kõik on hästi edasi minemas, avatud ühiskonna instit-, kaasatud, samuti on kaasatud ning me loome uut mehhanismi selleks, et vahendeid paremini suunata äh, programmidele, mis aitaksid roomade integreerimisele kaasa. seega on meil kasutusel paljud uued elemendid äh, rahvusvahelisel tasandil ja väga kõrgel tasandil ning koostöö on väga hea roomade integratsiooni alal. mis äh, puudutab Euroopa Parlamenti, siis äh, jah, vastab tõele, et äh, õigusloomeline töökava on selline, et äh, me peame sellest, me peame võtma arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ning see näitab seda, et pärast teatud hetke on meil vähe aega õigusloomeliste projektide jaoks, võttes arvesse, et järgmisel aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, kuid see ei ole ainukene põhjus, miks miks on praegused edusammud olnud väga mõõdukad ähm, ajakavas äh, tööohutuse äh, küsimustes? Äh, ma pean olema aus ja te kindlasti teate seda väga hästi, et mitmed või siis mõned liikmesriigid ja ka ülemkogu annavad endast parima selleks, et Euroopa agendat tugevdada. meie arvates on see äärmiselt oluline küsimus mitte ainult selleks, et rakendada praegu olemasolevat, äh, olemas õigusakte, et võtta vastu meetmeid ja samuti ka mitteseadusandlikke dokumente, kuid kui on vaja ja õigustatud ja kui see on ähm, ilmne, vajalik, siis tuleb ka uute ettepanekutega välja tulla. praegusel hetkel on meie ees väga tugev vastutuul nendes küsimustes ning kui te saate oma liikmesriigis äh, õla alla panna, siis see on teretulnud tegevus tegevus. kuid küsimus on selles, et vaatamata kõigile nendele takistustele järgnevate kuude jooksul on meil võimalik algatada konsultatsioonide periood, mis hindamises on juba välja toodud, võttes arvesse viimaseid strateegiaid. ning kõik see sõltub nende läbirääkimiste tulemustest siis uut hindamist äh, välja tuua. ma mõistan härra Tserkase kriitikat selles osas, et äh, et äh, meil on väga vähe seadusloomelist tegevust, kuid ma tahan praegu rõhutada seda, et mõningaid on, mõning-, mõnel on teinekord on ka teisi olulisi küsimusi, nagu näiteks finantsilisi äh, mis on olulisemad kui õigusloomeline eh, tegevus eh, praegusel hetkel arutatakse mitmeaastast finantsraamistikku ning me peaksime sotsiaalfondi eh, ning globaliseerimisega kohanemise fondi teemadele ning toge, toele kõige tõrjutamatele isikugruppidele ning mina olen parlamendilt saanud ja eriti teie komisjonilt väga tugevat toetust kõikides nendes teemades, kuid periood ei ole veel läbi. meil on vaja veel natuke jõupingutust äh, nii minul kui ka minu kolleegide poolt äh, selleks, et jõuda parimate tulemusteni ning lõpetuseks vaba liikumise kohta. see on ülioluline. nelja kiri, sellele on vastatud kolme kirjaga, äh, proua Reding, Mm, Cecilia Malmström ja mina oleme siis selle kirja koostanud ning me selgitasime selles kirjas teatud punkte, et iga kord et mm, kuigi me oleme nõus, et liikmesriikides on probleeme, siis mm, omavalitsustes on ka tervishoiuteenustega probleeme ja siis me peame tegelikult eristama need siseriiklikud mõõtmed, õigus äh, õiguskaitselistes küsimustes kõikides piirkondades ja ka riikides ning isikute vaba liikumise õiguse vahel. me ei ole siiamaani näinud mitte mingisugust statistikalt liikmesriikidest, mille ministrid sellele kirjale alla kirjutasid, et milliseid konkreetseid raskusi on neil ette tulnud ning selleks, et mitte liiga pikalt rääkida, viitan ma siin oma kõnele, mida ma kaks äh, päeva tagasi pidasin Euroopa Poliitikate Keskuses, kus ma rääkisin Euroopa tööhõiveturust. ma üritasin seal äh, rääkida kõikidest nendest küsimustest, mida te äh, mainisite ning ka rääkisin seal sellest, et vaestel inimestel on õigus liikuda Euroopa Liidu sees ja otsida tööd teistes liikmesriikides. suur tänu! Danuta Jazvovetska ja siis e, proua Papadopoulou. suur tänu, härra volinik, mina osalen tihtipeale erinevatel seminaridel, kohtumistel Euroopas ja tihti näeme, kuidas sotsiaalfondi kasutamist äh, kriisi ajal kritiseeritakse. enamikul juhtudest äh, rõhutatakse, et äh, mis puudutab finantsvahendid ja nende kättesaadavust, siis on kõik hästi, aga ainult paberil. kuid praktikas eriti mis puudutab nende vahendite kasutamist tööhõive huvides, siis ei ole olukord rahuldust pakkuv. eriti just noored rõhutavad oma kõhklusi noorte garantiiprogrammi suhtes, nad eelistaksid võimalusi pakkuvat programmi, mis oleks noortele suunatud. mina isiklikult äh, leian, et see on hea programm kuid me teame, et näiteks Soome algatus sündis just sotsiaalsel tasandil ja erinevad eh, sotsiaalsed kihistused said selles programmis osaleda, sellepärast tahaksin nüüd teada, kuidas me saame tagada selle programmi tõhususe, sellepärast et meie äh, surume siin ju oma lahendused liikmesriikidele peale, liikmesriigid peaksid tundma end olevat vastutus, vastutavana selle programmi tõhusa rakendamise eest, eriti mis puudutab just noorte tööhõivet. me näeme, et inimesed kardavad tõepoolest, milliseid hinnanguid, kas te pakute välja eelhindamisi või milliseid kriteeriume peaksime äh, siin rakendama, et neid vahendeid võimalikult hästi kasutataks. me rääkisime täna ka olukorrast Hispaanias ja meil on siin tõepoolest väga suur probleem noorte tulevikuga, me peame olema ausad ja me ei saa noori petta, me ei saa lihtsalt teeselda neile abi andmist. minu küsimus on seega järgmine. kuidas oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus juba ennast tõestanud programmid nagu Erasmus ei äh, saa nüüd toimida vahendite puudumise tõttu ja me jagame raha hoopis uutele programmidele, mida me ei tunne. kas need kuus miljardit, millest me rääkisime, saavad tagada tulevikus töökohad noortele? palun nüüd proua Papadopolo ja siis Filbini. suur tänu, esimees ma jälgisin ähm, ma olen hiljuti kuulnud äh, volinik Andorit rääkimas mitmel juhul, äh, eriti just äh, Kreeka olukorra taastamisest ning me peame siin kindlasti vältima lõuna Euroopas noorte põlvkonna kaotsi minekut, kui me vaatame Küprose tööhõive Äh, tööpuudust, siis äh, äh, Hispaanias on see kakskümmend seitse koma seitse protsenti ja Portugalis seitseteist koma seitse protsenti, see on üldine tööpuuduse tase, kuid noorte tööpuudus on juba ületanud Hispaanias ja Kreekas viiskümmend protsenti ning Küprosel ja on see juba tõu-, on see ka tõusudel. härra Barroso ja teised peavad siin võtma meetmeid sellepärast, et poliitilised liidrid on öelnud, et nad kuulutavad sõja tööpuudusele. ma olen väga pettunud, mina olen Euroopa kodanike aasta raportöör ja kõikjal, kus ma käin, kuulan Euroopa kodanikke, kes räägivad majandus- ja sotsiaalkriisist, usalduse kriisist, nii et, äh, sest tehnokraadid ainult otsustavad ja oma riigi nimel pean teile ka rääkima ebaõiglase äh, Eurogrupi otsuse põhjal tekkinud frustratsioonist, sellepärast et minu riigas, riigis mindi säästude kallale, see lõhkus minu koduriigi majandusmudeli ning kahjuks ei antud meie valitsusele aega läbi viia öö, ähm, reforme ega äh, tegeleda pangandusprobleemiga. minu küsimused on seega praktilised, kuidas te kavatsete tagada selle, et oleks kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, tugev sotsiaalne strateegia tagatud ja kuidas te lõpetate ajude väljavoolu, sellepärast et ajud tõepoolest voolavad välja parimad äh, ülikooli lõpetajad, kellel on diplomid taskus lähevad ära ja kui me tagame EURES-i portaali tugevdame, tugevdamise, et äh, mobiilsust suurendada, siis see tähendab seda, et äh, me palume noortel lõuna öö, äh, riikidest, oma riikidest lahkuma, sellepärast et äh, Troika viib seal läbi kärpemeetmeid ilma majanduskasvataja, ilma investeeringutega ning lõpuks ei ole see lahendus, kui me palume kreeklastel või küproslastel või hispaanlastel või portugallastel, nende noortel minna, oma riikidest minema, minna Saksamaale, Austraaliasse, USA-sse, Ühendkuningriiki tööd otsima. ma arvan, et see ei ole lahenduseks, sellepärast et lõppkokkuvõttes lõhume me iga nende riigi lootused tuues sinna sisse kolmandate riikide inimesi ja saates nende haritud noored mujale. see ei ole lahenduseks, ma tahaksin kuulda teie vastust sellele. aitäh, palun nüüd Phil Benjon ja äh, Sergio Prieto. jah, tahaksin kõigepealt öelda, et te keskendusite positiivsetele programmidele ja esialgses sõnavõtus tõite välja terve pea prioriteete ja ma arvan, et meie siin oleme teiega ühel nõul siin saalis muidugi teatud väikeste e e, e- eranditega, kuid üldises plaanis vajame peame vaatama Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja mina vaatasin eile õhtul televiisorit, et äh, näha, kuidas president Barroso esineb Ühendkuningriigi televisioonis. ja ta kutsus seal üles tööturu liberaliseerimisele Euroopa Liidus. kuid äh, äh, kuid pro quo, samas kutsus ta üles kärpemeetmete leevendamisele ning ma tean, et ta mõtles siin just seda tööseaduse osa, mis on liikmesriikide pädevuses, ta kutsus liikmesriike, kes vajavad kõige rohkem struktuurireforme, rakendama neid, et Äh, nende tööpuudus väheneks ning et nad saaksid oma eelarvet tasakaalu. kuid meil on siin jäänud veel aasta oma valitsuse ajal, meil on terve rida programme ellu vaja viie järgneval aastal ja Te rääkisite siin, et meil on võimalik laiendada töötuhüvitist kuue kuuni nende inimeste jaoks, kes otsivad tööd teistes riikides, see on muidugi toeks tööturule, kuid kas selles programmis on midagi, mis me peaksime kõrvale lükkama ja ütlema, et võib-olla see ei aita meid tööturgu parandada Euroopas ja konkurentsivõime suurend-, võimet suurendada. võib-olla me peaksime ütlema mingisuguste asjade kohta, et need on madala prioriteediga küsimused ja see aitaks meil oma eh, seisukohti ühendada komisjonis, eh, nõukogus ja parlamendis. Sergio Prieto, palun. suur tänu, eh, volinik probleem ei ole mitte selles, mida teie ütlete, vaid äh, probleem on selles, mida te ei saa teha või mida te ei saa täita. ma arvan, et äh, komisjon on nüüd äh, poliitiliste sündmuste ja reaalsuse tõttu kõrvale tõrjutud juba mitu aastat. Te esitasite terve rea meetmeid siin ja väga hea oleks, kui äh, me oleksime oma mandaadi alguses, kuid kahjuks äh, on meie ametiaeg juba lõppemas ning meil on vaja vastavaid projekte ka. ma arvan, et äh, me peame tagama, et komisjon või volinik püüavad äh, oma meetmetesse sisse viia ka sotsiaalseid mõõtmeid seda ei ole praeguseni juhtunud veel, ma arvan, et me peame olema ka enda suhtes kriitilised. ma kuulsin muidugi, kuidas te ütlesite, et äh, meil on noortegarantiiprogramm ja noorte pilootprojekt, ma arvan, et see on kõik väga positiivne, kuid see näitab, et te ei tea seda, milline frustratsioon ja ahastus on liikmesriikides. me nägime, et Äh, äh, Euroopa äh, fonde hakatakse nüüd restruktureerima, miks seda enne ei tehtud? me ei tea, kas meil on kuus miljardit toetamaks riiklikke programme või kas seda kasutatakse lihtsalt ettevõtete päästmiseks, me ei tea, mida komisjon soovib ja ma ei tea, mis tema eesmärgid on ja me ei tea, mida üldse ära saab teha nende viimaste kuude jooksul. härra volinik, ma tahaksin teil paluda sätestada prioriteedid ning mul on väga suur mure selle suhtes, mis toimub Majandus- ja Rahandusliidu sotsiaalse sambaga. me, kui me praegu midagi ette ei võta, siis muutub olukord üha keerulisemaks. mul on kolmkümmend sekundit veel järel ja ma olen mures ka Euroopa poolaasta filosoofia pärast me peaksime keskenduma sotsiaalsetele ja tööhõiveplaanidele, kuid kui me vaatame komisjoni soovitusi liikmesriikidele, siis me ei näe eh, mitte midagi sellest seal kirjas olevat minu leian väga vähe teie soovitustest nendest tekstist ähm,. siis mm, esimees katkestab kõnelejat äh,. nüüd annan sõna Evelyn Regnerile ja Malika Benarabatule, et nad saaksid oma emakeeles sõna võtta ja seejärel on volinikul natuke rohkem aega inglise keeles vastata, nii et äh, kaks äh, kolleegi saavad sõna ja siis volinik vastab ja siis on meil äh, viimased sõnavõtud inglise keeles. palun, Evelyn Regner ja Malika Banerabatu ja sellega on kõnelejate nimekiri suletud. aitäh! härra volinik, ma tean, et voli-, komisjon ei saa kõike ära teha, kuid äh, komisjon saab sisse viia institutsionaliseeritud sotsiaalse dialoogi. ma tahaksin teada, mida teie ja volinike kolleegium kavatsete teha selleks, et sotsiaalse partnerite võrgustikku kaitstaks kuid muidugi on ka teisi lep-, hüppeid, mida on vaja kaitsta. volinik püüdis siin ühendada erinevaid traditsioone, et saavutada soovitud eesmärke ja äh, tundub, et liikmesriigid nüüd on hakanud lammutama seda, mis on juba üles ehitatud, me peame tagama selle, et neid leppeid kaitstaks ja seega tahaksin teada, mida äh, volinik teeb nende oluliste äh, instrumentide kaitseks. Malika Vene-Rabatu, aitäh. esimees, püüan kiiresti teha, mis puudutab sotsiaalsete näitajate sisseviimist, siis me rääkisime sellest, et peab olema vastav strateegia, kuid meil ei ole veel piisavalt näitajaid, mis lubaks olukorda analüüsida. olgu see siis nii sotsiaalolukord või tööhõive noorte puhul. Te rääkisite oma prioriteeti hulgas ka äh, tööhõivest ja tervishoiust ja Prantsusmaal näiteks ei ole piisavalt arste või üldse meditsiinipersonali ning me oleme olukorras, kus me püüame äh, luua äh, kaheklassilist äh, meditsiinipersonali, riiklik vabatahtlikud arstid, kellel on terve rida õigusi ning terve rida arste, kes on oma hariduse saanud välismaal. kuidas te kavatsete seda probleemi lahendada, see on väga oluline probleem ja see loob väga palju frustratsiooni ma tahaksin teada seega, kuidas te selle probleemi lahendate ning viimane küsimus, noorte mobiilsuse küsimus ja mitte ainult magistritudengite küsimus. me peame tagama mobiilsuse terve rea kutseõpet saavatele noortele või koolist välja langevatele noortele, kuid siin on oluline keelebarjäär. kuidas te kavatsete selle keeleküsimuse lahendada selleks, et noortele tagada nende mobiilsus, kaasa arvatud neile, kes ei ole ülikooli tudengid? aitäh, annan nüüd siis sõna Osti volinikule. ja siis on meil äh, proua Cornelissen, proua Harkin ja proua Peres, kes soovivad sõna. palun, härra volinik aitäh! tegelikult, et nendele küsimusele vastamiseks on väga palju aega vaja, kuid äh, siin räägiti sotsiaalfondist mitmel äh, puhul ning ma tahaksin teile kinnitada, et kriisi ajal on sotsiaal, sotsiaalfondid olnud äärmiselt vajalikud ja väga paindlikud instrumendid. nagu te teate, siis noorte tööhõive algatusega on olnud väga palju planeerimist ning kui kuusteist miljonit eurot on sinna pandud ning siis, kui meil on vaja tegeleda noorte tööhõive Äh, programmiga, siis me oleme ühest fondist teise äh, raha tõstnud. käisin just hiljuti Lätis, kus noorte tööhõive probleem on äärmiselt suur probleem ning see on üks äh, neid näidetest, kus on võimalik olnud sotsiaalfondis rahasid kasutada selleks, et olukorda parandada. me oleme muutnud ka kaasfinantseerimis aspekte selleks, et meil oleks võimalik stabiilsusmehhanismi paremini ära kasutada ning äh, töörühma või rakkerühma töö oli äärmiselt äh, kasulik selleks, et töötada valitsusega käsikäes, et teada saada, mida peab toetama ja mida peab just sotsiaalfondist äh, toetama. ning see viis sellele, et sotsiaalfondi on võim-, olnud võimalik kasutada erinevates riikides väga tõhusalt ning äh, Rumeenia on olnud üks nendest näidetest, kuid ka praktiliselt kõikides teistes äh, riikides on äh, tulemused olnud väga head. me oleme jäänud ka selle juurde, et kvaliteet on väga hea olnud äh, ning äh, vigasid on üritatud vältida sotsiaalfondi kasutamise korral ning see osutab, et äh, tegemist on väga kasuliku finantsinstrumendiga ning seega on äärmiselt loogiline, et me üritame tagada äh, tulevikuga piisavad rahad äh, sotsiaalfondis. sotsiaalfond on ülioluline selleks, et noorte garantiid rahastada ning seega ma pean seda iga päev kordama mitu-mitu korda, et kuus miljonit eurot, mis veebruaris eraldati, on ainult ähm, see raha, mis läheb regioonidele, kus tööpuudus on suurem kui kakskümmend viis protsenti. arutagem äh, kõikidest nendest, kõiki neid küsimusi, kuid on äärmiselt oluline tagada seda, et äh, need kuus 6 äh, miljardid oleks hästi äh, ära kasutatud, keskendugem piirkondadele, kus sotsiaalfondi ressursid ja riiklikud ressursid ei ole piisavad. ning see tähendab siis seda, et tegelikult praktiliselt kogu Hispaania ja kogu Kreeka on kaetud ja võib-olla ka Lõuna-Itaalia, Portugal ilmselt ka täielikus, täies mahus. sellepärast, et äh, ka seal on tööpuudus äärmiselt suur üle kogu riigi siis äh, liikmesriikide vastutus äh, on tagatud selle abil, et nõukogu järeldused võeti veebruaris vastu pärast kolmekuulisi väga pingelisi eh, läbirääkimisi. liikmesriigid ning pädevad asutused arutasid läbi omavahel kõik need parameetrid, mis on vaja noorte tagatise jaoks, sest nad tahtsid tagada seda, et lõppude lõpuks jõutakse mingi tulemuseni, mis on ka teostatav, mis on kasulik ja mida saab eh, koha peal ka kasutada ning sealt alates on meil ka alanud koostöö riigi ametkondadega selleks, et oleks valmis, oleks võimalik ka äh, teadmisi vahetada, know-how'd, äh, Slovakkia ei ole küll lõunas, kuid seal on väga kõrge noorte tööpuuduse määr, seal on äh, kohalikud tööhõiveteenused on selle läbi väga suure tõuke saanud ning koostöö töötajate ja tööandjate vahel on paranenud. samuti äh, on praegu kõik edasist tööd kavanda, edasine töö on kavandamisel, võttes äh, noorte algatuse jaoks äh, kasutusele ka sotsiaalfondid ning seega oleks tervitatav, et Euroopa Investeerimispank mõistaks, et ka nemad omalt poolt saavad kaasa aidata. näiteks nad võivad anda laenusid nendele ettevõtetele, kes võtavad tööle noori inimesi. sellised arengud on äärmiselt olulised ning äh, ma tahaksin selgitada, et äh, see nädal on äärmiselt oluline, sest äh, meil on nüüd uus sõber Te ju teate, kes see on ja see on härra Schäuble. härra Schäuble tegi äärmiselt, pidas väga olulise kõne maha ma loodan, et see ei ole ainult retoorika temalt poolt, vaid me näeme ka konkreetseid meetmeid ja et ta jääb oma lubaduste juurde, oma poliitikate juurde, sellepärast et see niimoodi on võimalik tegutseda nii noorte tööpuudusega kui ka eelarve küsimustega. ning äh, kindlasti meie tahaksime, et rahaliidu otsused ja pangandusliidu otsused just eriti liiguksid edasi, sest vastasel juhul puudub meil usaldusväärsus. kindlasti on sellised poliitilised sõnumid väga kasulikud ja väga head märguanded, mida siis, millega on välja tulnud härra Schlauble ning äh, see on väga hea moodus, kuidas äh, on võimalik ka Küprose kriisiga tegeleda ning siinkohal jõuan ma siis äh, ka proua Papadopolu küsimuse juurde, ma olen täiesti nõus liikumuse küsimustega, mis te tõstatasite ning ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et meil, et vaadake teisipäeval minu poolt peetud kõne Euroopa tööturust, sest seal ma käsitlesin just neid samu küsimusi palju pikemalt, sest seal mul oli rohkem aega kui mul siin praegu on. kuid jah, vastab tõele, et me ei peaks arvama, et paindlikkus ja liikuvus äh, lahendavad kõik äh, Rahandusliidu mured ning viivad tasakaalustumiseni. selleks aga meil on vaja korralikku sotsiaalset mõõdet äh, Rahandusliitu ning esimeseks sammuks, mis me saame teha praeguse õigusraamistiku abil, sest me peame ka sellest kinni pidama, me saame siis sotsiaal- ja tööhõive indikaatoritest äh, koostada vastavustabeli, mille abil on meil võimalik äh, läbirääkimisi pidada sotsiaalpartnerite, ministeeriumite, parlamendi ja ka äh, komisjoniga selleks, et vaadata, millised on tendentsid selles valdkonnas ja käituda siis ka vastavalt mõistagi peab see esile tooma selle, et meil peab olema fiskaalvõimekus Euroopa Majandus- ja Rahandusliidus, kuid need arutelud toimuvad, ei toimu siis enne äh, ülemkogus, enne suvepausile minekut, kuid kindlasti need äh, teemad tulevad kõne alla üsna peatselt meie vanade sõprade ja uute sõprade vahelises koostöös. kindlasti peavad kõik liikmesriigid rohkem ette võtma, et oma konkurentsivõimet parandada. ma mõistan härra Benjani seisukohta ning ma tahaksin rõhutada ka seda, et ülemkogu peaks hakkama äh, tegelema sellise kümne kõige koormava äh, õigusloomelise dokumendiga, mis äh, on Euroopa majanduse äh, raamiks. Need on, me peame olema konstruktiivsed ning äh, konstruktiivne tähendab seda, et me ei peaks oma tegevuses äh, maha jääma, sest konkurentsi ka seotud küsimused ei peaks meid viima vastuoluliste otsusteni. nagu president eile ütles, siis põhiküsimus on siinkohal see, et me et rahastamisele peab olema hea ligipääs äh, nii tervel majandusel äh, tervikuna nagu ettevõtetel. teinekord jätakse see kahe silma vahele ning hüpatakse teistele teemadele, nagu näiteks sotsiaalõigus, äh, andlus, nagu näiteks Ühendkuningriigis. see on selline puudus, mis, millega mina tegelikult nõus ei ole selline kiirtee, millega mina nõus ei ole, me peame leidma, millised on tõelised kriisi põhjused ja peame leidma tõelised äh, ka lahendused. ma olen täiesti nõus äh, sellega, et sotsiaalne dialoog on ülioluline, et industrialiseerimisraportis on äh, kirjutatud, on kirjas siis see, milline on mõningates piirkondades olnud kriisi ajal sotsiaaldialoogi puudumise mõju ning minu visiit Ateenasse keskendub sellele, kuidas peaks üles ehitama sotsiaalset dialoogi. üritati siis vaadata, millist rolli see peab ka tulevikus mängima, sest me ei saa ju lubada, et need riigid, kus on rahalised vaevused või raskused, siis sellest sotsiaalkaardistikust täiesti kaoksid, aitäh! Uh, suur tänu, härra volinik! rääkides indikaatoritest teile teadmiseks, et pärast arutelu meie komisjonis on meil see tulemuste tabelile viide ka olemas ja tuleb ka juunikuusel täiskogul arutusele sotsiaalinvesteeringute paketi raames. et eh, nii et see hääletus on meil juba toimunud teile teadmiseks just täna. ja kolm viimast kõnelejat proua Kornelissen, siis Mariann Haakin. tänan, proua esinaine ja suur tänu selle teabe eest ja tegevuse eest. rääkides tulemuste tabelist, on tore kuulda teie sõnu, et te tahate korralikku sotsiaalmõõdet, millel oleks oma mõju aga ma kardan, et see, et see võiks olla mittesiduv ja et seda võiks ähm, vaadelda eraldi ähm, majanduslikust mõõtmest. During the plenary debate uh, that he says there is scope for uh, a better catering to the social dimension within the existing instruments uh,